valimisi korraldada ning tahaksin teile kinnitada, et Euroopa Liidu esindus jätkab olukorra jälgimist. tänan, härra volinik, selle resolutsiooni arutelu on nüüd läbi. hääletamine toimub siis, kui meie kolmas resolutsiooni ettepanek on läbi arutatud ja see puudutab Zimbabwe olukorda ning jällegi annan ma kõigepealt sõna härra Paškale, palun Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komis-. suur tänu, härra president, härra volinik. Pole esimene kord, kui me räägime Robert Mugabe äh, valitsusstiilist. juba kahe tuhande kaheksandal aastal äh, me võtsime vastu resolutsiooni, mis, äh, millega olid seotud ka sanktsioonid, mis pidi rakendatama Äh, Zimbabwe valitsuse vastu. nüüd me näeme taaskord, et inimesi vahistatakse, poliitilisi vastased äh, vahistatakse, nad kaovad ja sellega me näeme, et Robert Mugabe juhitud režiim kardab oma jõudu kaotada, kardab, et sellele järgneksid äh, sanktsioonid, mis on seotud Zimbabwe rikkuse aastate kümnet, aastakümnete pikkuse rüüstamisega ja rahva mahasurumisega. ka, mis puudutab ähm, Robert Mugabe Euroopa Liidu suursaadiku vastuvõtmist ja aktsepteerimist, siis sellega me solvaksime Zimbabwe rahvast. seetõttu poliitilisel teel me peaksime demokraatia teed tasandama äh, Lõuna-Aafrikaga selleski riigis. suur tänu ja nüüd äh, härra Van Orden. Uh, aitäh, president. sellest ajast saadik, kui ma siin parlamendis olen olnud ja seda aega on juba kaksteist aastat, sellest ajast saadik me oleme üritanud Zimbabwe rahvast aidat-, aidata, me oleme üritanud neis luua optimismi tuleviku suhtes meil on olnud selge seisukoht kahes asjas. nimelt senikaua, kui Mugabe jääb võimule, ja teda kaitsevad oma huvide eest hoolitsevad elemendid julgeolekujõududes ja Tsanu PF-is, siis äh, röövitakse rahvast ainult iseenda hüvanguks. ja teiseks me olime veendunud, et Zimbabwe rahvas oma Aafrika naabrite toetusel ja siin ma mainiksin eriti just Lõuna-Aafrika Vabariiki, äh, just Zimbabwe rahvas peab need muutused läbi viima ja võib-olla äh, on viimasel ajal asjad ka õiges suunas liikuma hakanud me teame, et äh, kui Mugabe on mures, siis ta hakkab paanitsema, tema politsei ründab kõiki, keda nähakse vastasena äh, NCD peaks olema võimu, võimu jagama, aga me oleme viimasel ajal näinud, et nii selle erakonna esindajaid kui ka mu-, teisi inimõiguste esi-, inimõiguste kaitsjaid on vahistatud, läbi pekstud Äh, Mugabe näeb, mis juhtus tema sõbra ja peamise rahastaja Gaddafiga ning äh, nädal tagasi, kolmekümne esimesel märtsil äh, Lõuna-Aafrika Arenguühendus, kuhu kuulub ka Lõuna-Aafrika, on viimaks ometi väljendanud muret vägivallapuhangute üle Zimbabwes ja on kutsunud seda vägivalda lõpetama ta on nõudnud, et äh, poliitiline kokkulepe rakendatakse ellu, äh, tuleb äh, välja töötada teekaart rahumeelseteks, vabadeks ja õiglasteks valimisteks Zimbabwe's. me kutsume Euroopa valitsusi ja Euroopa Liitu üles tõhusamalt suhtlema Zimbabwega ja kasutama ära oma poliitilist mõju Lõuna-Aafrikas selleks, et Zimbabwe's tõesti toimuksid sellised valimised, mida korralikult ka vaadeldakse, et need valimis, valimised oleksid vabad igasugustest ähvardustest, heidutamistest ning need äh, meetmed, mis on suunatud Mugabe ja tema liitlaste vastu, peavad paika jääma ning äh, Mugabe ühepoolselt määratud suursaadikud ei tohi aktsepteerida kui Zimbabwe's on taat-, taastatud tõeline demokraatia ja õigusriik, siis ma olen kindel, et rahvusvaheline üldsus, ka Euroopa Liit on valmis ka heldelt Zimbabwet abistama, suur aitäh! aitäh, Van Orden ja meie järgmine kõneleja on proua Sargentini. aitäh, president! ma olen umbes kümme aastat jälginud olukorda Zimbabwe's, olen teinud koostööd ähm, Aafrika Arenguorganisatsiooniga Amsterdamis ning samuti olen tegelenud inimõiguste organisatsioonidega. me oleme tahtnud koostada kõik, koondada kõiki inimesi, mitte lihtsalt kuulda, mis neil öelda on, vaid tõesti selleks, et olukorda Zimbabwe's muuta üks inimene, keda ma olen kohanud, on Evo Chikomo, me oleme temast juba resolutsioonis kõnelnud. tegemist on inimõigusaktivistiga, kes on olnud väga entusiastlik ning ei ole seda entusiasmi kunagi kaotanud ja just sellistele inimestele ongi see resolutsioon mõeldud. ausalt öelda mina ei usu, et Mugabe eriti selle resolutsiooni pärast muretseks. tema ning tema semud lihtsalt soovivad jätkata seda, mida nad on siiani teinud, mida meie teeme peale sanktsioonide kehtestamisel. ma arvan, et me peaksime hoolitsema selle eest, et Kimberli protsess äh, teemantide sertifitseerimiseks äh, viiakse ellu ja et sellised äh, vereteemandid ei jõuaks müügile, sellepärast et kui juhtub vastupidine, siis valitsus saab rahvasele, rahvale endiselt survet avaldada meie äh, huvi Zimbabwe's toimuva vastu on teada, aga korduvalt äh, äh, tuleb ikkagi ja jälle mainida selliseid inimesi nagu Evšikand. järgmisena proua Ujuland. aitäh, president. inimõiguste olukorra halvenemine viimase paari kuu jooksul Zimbabwe's valmistab tõsist muret see mure seondub sellega, et Zanu PF sihilikult takistab Zimbabwe rahvusliku ühtsuse valitsuse tegevust. Euroopa Parlament peab nõudma, et koheselt lõpetataks tagakiusamine, millele on alistatud, allutatud Zanu PF äh, aktivistid samuti, samuti kodanikuõiguste aktivistid, keda on vahistatud, piinatud. Euroopa Liit peab säilitama oma äh, survemeetmed nende inimeste vastu ja üksuste vastu, kellel on sidemed Mugabe režiimiga. Äh, senikaua, kuni on tõendeid, et olukord on tõesti paremuse poole muutunud, Zimbabwe rahvas peab saama ka sõnavabaduse, äh, õiguse väljendada oma arvamust ilma vägivaldse tagakiusamise ohuta meelevaldse vahe, vahistamiseta ning inimesed, kes on toime pannud süstemaatilist poliitilist tagakiusamist, vaja, tuleb vastutusele võtta. proua Koomes järgmisena. Äh, repressioonide laine Zimbabwe's on selge märk selle kohta, et äh, probleemid on samad, mis eelmistegi valimiste eel rahvusvaheline üldsus ning poliitilised ühendused selles piirkonnas, nagu näiteks Lõuna-Aafrika Arenguühendus, ei saa ja, ja lasta sellistel asjadel nagu meelevaldsed vahistamised jätkuda. samuti äh, repressioonidel MDC liikmete vastu, äh, kodanikuühiskonna esindajate vastu. Äh, meetmed tuleb tarvitusele võtta enne, kui toimuvad valimised Äh, sellised olulised äh, foorumid nagu näiteks Zimbabwe Inimõiguste Foorum on läbi otsitud ja isegi MDC liikmeid on taga kiusatud. seda üha intensiivsemalt, tegemist on inimeste heidutamisega ja see on lubamatu. sellise terrorikampaania asemel selline terrorikampaania eh, on, eh, on lubamatu, rohkem peaks hoopis tähelepanu pöörama sellele, need inimesed, kes seda kampaaniat läbi viivad, peaks pöörama tähelepanu sellele, mis toimub Araabia maades ja korraldama vabad valimised ja nüüd saab sõna härra Kelly kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma võtan sõna oma eh, kolleegi Alan Kadeki nimel, kes täna õhtul, pärastlõunal siin ei saanud olla, aga seoses selle teemaga tahaksin öelda, et mulle tundub, et kõigest sellest kolmest teemast, mida me täna käsitlesime, on see kõige tõsisem. härra Mugabe on juba pikka aega käitunud väga brutaalselt. ta on surunud maha omaenda rahvast, eriti oma vastaseid. rahvusliku ühtsuse valitsus, mis loodi kahe tuhande üheksandal aastal selleks, et demokraatiat luua, ei toimi ja Mugabe on teinud ka kõik selleks, et see valitsus ei toimiks Äh, vahistatakse inimesi meeleavaldselt, hirmutatakse, inimesed lihtsalt kaovad, äh, tõenäoliselt neid lihtsalt hukatakse, äh, selline käitumine on kohutav ja lubamatu. isegi vabaühendused ei ole pääsenud, nende büroosid on läbi otsitud, personali on kinni peetud, nii et, et tuleb kiiresti rakendada meetmeid selle diktaatori vastu ja nagu härra Van Orden ütles, vähemalt Aafrika Liit praegu üritab äh, midagigi ära teha ning see annab meile siin Euroopa Liidus võimaluse äh, neid toetada ning kasutada kõikvõimalikke diplomaatilisi vahendeid, mis meie käsutuses on, et siin survet avaldada, hoolitsemaks selle eest, et kõigepealt härra Mugabe lõpetaks vahistamised ja hukkamised ning teiseks, et võetaks vastu põhiseadus, mis tagab Zimbabwe rahva vabaduse ja viib vabade valimisteni ning tõeliselt demokraatliku valitsuse loomiseni Zimbabwes, aitäh! suur aitäh, härra Kelly ja nüüd härra Tavares. aitäh, president. me kõik teame, et kaheksa, kahe tuhande kaheksanda aasta kokkulepe võimu jagamiseks Mugabe ja äh, Morgan Shangirai vahel ei olnud ideaalne kokkulepe, see ei olnud äh, parim võimalikest kokkulepetest. aga niimoodi oli vähemalt võimalik midagi teha demokraatia ja inimõiguste heaks äh, Zimbabwe's ja loomulikult Mugabe on teinud kõik, mis võimalik, et selle lepingu toimimist takistada ja opositsiooni hävitada opositsioon on praegu parlamendi alamkojas Zimbabwe's enamuses äh, mõni minut tagasi jõudis minuni uudis, et on toimunud vägivaldne äh, rünnak äh, inimeste vastu, kes osalesid MTC kohtumisel. Euroopa ei tohi ignoreerida seda, mis Zimbabwe's toimub. Euroopa Liit ei tohi lubada Robert Mugabel Äh, äh, määrata ametisse suursaadik põhiseaduses ette nähtud mehhanisme eirates ja me peame hoolitsema ka sellest, et Mugabe ebaseaduslik tulu konfiskeeritakse ja nüüd härra Kaczmarek Rahvapartei nimel. aitäh. daamid ja härrad, president Zimbabwe rahvas äh, ei ole rahul selle tänase aruteluga, sellepärast et üsna pea algavad seal riiklikud äh, pühad ning äh, aga inimesed paraku neid pühi nautida ei saa. sellepärast, et, et riigis ei langetata mingeid demokraatlikke otsuseid, neile suruti lihtsalt kompromiss peale kokkulepe võimu jagamise kohta äh, võivad teatud ühiskondades anda positiivseid tulemusi, kui paigas on teatud eeltingimused. üks sellistest eeltingimustest on see, et inimõiguste olukord paraneb. Äh, ja seetõttu me käsitlemegi inimõiguste teemat Zimbabwe't, võib küsida, kas need äh, Äh, piiravad meetmed äh, on kasulikud või mitte, aga me ei saa lubada sellist olukorda, kus inimesed, kes äh, ei ole nõus sellist, et need inimesed, kes selliste meetmete tüh-, tühistamise vastu allkirja ei anna, et neid siis taga kiusatakse. aitäh ja nüüd härra Arsenis sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra president Mugabe partei ja režiim ähvardab äh, inimesi piinamisega ja vahistamisega ja sellega ta astub demokraatia vastu ja inimeste põhiõiguste vastu ning ta takistab selle riigi arengut demokraatia poole. meil on vaja ka äh, kanda oma vastutust äh, Aafrika riikides, sellepärast et meie oleme ajalooliselt samuti kaasatud nende riikide ähm, saatusesse ja seetõttu meil on topeltvastutus äh, Zimbabwe ees. selles olukorras on eriti oluline et äh, ka meie kui äh, ja ka kreeklased aitaksid Zimbabwe inimesi, sellepärast et äh, Kreekagi on kogenud diktatuuri oma ajaloos. ja seetõttu meie peame eriti solidaarsust üles näitama Zimbabwe rahvaga Mugabe režiimi eh, kaasajooksikud tuleb oma ametikohtadelt maha võtta, me peame demokraatlikke arenguid toetama ja seetõttu me peame ka tähelepanu pöörama rohkem Kimberli protsessi sertifikaatidele ja teemandi kaup, kaubandusele. president äh.. Aafrika konflikte äh, või näiteks nende vereteemandite kõrvaldamine turult on väga oluline, aga hiljutised arengud äh, Zimbabwe's teevad muret. Äh, Kimberli protsessi juht Kongo TV Rahvademokraatlikust Vabariigist on otsustanud turule lubada äh, teemandid, mis tulevad Zimbabwest Marange kaevandusest. Äh, see, neid kaevandusi kasutavad aga ära Mugabe ja tema semud, kes on sealt inimesed oma kodudest välja ajanud, kohalikke elanikke isegi tapnud Marangi kaevanduse teemandite müük aitab Mugabel veelgi oma võimu äh, Zimbabwes äh, tugevdada ning rikastab Zanu PF-i nii et, et ma kutsun Euroopa Liitu kui äh, Kimberli protsessi osapoolt tõstatama selle teema kõige kõrgemal tasandil ning nõudma, et protsessi raames langetatakse konsensusel põhisevaid otsuseid ja mina leian, et selline sertifitseerimissüsteem peaks puudutama ka teisi loodusvarasid, selleks et brutaalsed valitsused ei müüks maavarasid relvaostu rahastamiseks. mina tahaksin teha koostööd Londonis asuva inimõiguste organisatsiooniga Global Witness ja muide, eeskujuks meile võiks olla ka USA administratsioon, kes võttis vastu Dodd-Franki seaduse ja nüüd härra Preda järgmisena. suur tänu, lubage mul kõigepealt öelda, et iga kord, kui ma kuulen, et räägitakse Robert Mugabest, mõtlen Rumeenia diktata-, diktaatorile Ceausescule. nii nagu Gaddafigi oli äh, Mugabe Ceausescu äh, tavakülaline tahaksin teile äh, tuletada meelde, et Gaddafi ja Mugabe vahel on samuti sidemed kindlasti on nad õppinud midagi Ceausescult, äh, nimelt ma räägin siin vihast kodanikuühiskonna esindajate vastu üheksateistkümnendal veebruaril arreteeris Zimbabwe politsei tuhandeid meeleavaldajaid, tavakodanikke ning äh, nüüd ähvardab neid surmanuhtlus. Nende ainus süü oli äh, see, et nad julgesid, julgesid sõna võtta ja, ja rääkida ka sellest, mis Tuneesias ja Egiptuses toimus arvan, et seekord tuleks küll otsustavalt tegutseda, tänan. suur tänu, nüüd saab sõna proua Hessaja ja vaba mikrofoni voor. suur tänu härra president. välisasjade nõukogu võttis juba vastu resolutsiooni Zimbabwe osas ning äh, sanktsioone jätkatakse, kuna reformid ja arengud ei ole Zimbabwe's läinud nii, nagu soovitud. kuni kahe tuhande kaheksanda aastani pidi saavutatama eesmärke, aga seda ei sündinud see niinimetatud võimu jagamine ei viinud selleni, et Mugabe ja tema kaasajooksikud oleksid lakanud oma rahvast ähm, alla surumast. Ähm, Mugabe oma poliitilisi vastaseid ja isegi ministreid ähm, vahistab, peksab ja piinab. ja Euroopa Liit on endiselt äh, Zimbabwe rahva üks suurimaid tootajaid ja ka põllumajandussektoris. me peame survestama Mugabet ja tema režiimi. ja me peame sinna saatma ka valimisvaatlejad. suur tänu. proua Köringi-Rodenberg. suur tänu viimane arutelu Zimbabwe teemal siin Koobris ja sellest ajast peale ei ole mitte midagi paremuse poole äh, muutunud ähm,. oodatav eluiga on väga madal, samuti inimestel on piiratud juurdepääs äh, haridusele ja me näeme, et Mugabe ja Tsvangirai vaheline kokkulepe ei ole tegelikult äh, teeninud oodatud Äh, eesmärke. olukord Zimbabwes ei ole muutunud. aga meie räägime praegu Zimbabwest selles kontekstis, mis on toimunud Põhja-Aafrika riikides. ja see, mis toimub praegu Cote d'Ivoire'is, see näitab, et demokraatia areng ei tunne riigipiire meie peame tegema kõik selleks, et peatada demokraatlike mm, poliitiliste vastaste mahasurumine. Zimbabwe mm, ei saa enam e, jätkata nende kunstlike probleemide edasi säilitamist. suur tänu, järgmine kõneleja privind relaiile cu parlamentul panafrican cred cu tărie că uniunea europeană i mai ales uh, doamna ashton mina usun uh, et proua ashton peaks kindlalt seisukohad välja ütlema seoses Harare režiimi tegevusega ning nõudma, et peetaks lugu kõikidest inimõigustest, põhivabadustest, seda tuleks nõuda rahvusvahelisel tasandil. kõik need seadused, mis rikuvad rahvusvahelist õigust, mis äh, käivad rahvusvaheliste inimõiguste põhimõtetega, äh, põhimõtetele vastu, et tuleb hukka mõista ja tuleb nõuda palju rohkem äh, seda, et demokraatia taastataks. suur tänu proua Vassescu. härra president Zimbabwe sündmused annavad meile märku, et Aafrika kontinendil on inimõiguste olukord ohus. president Mugabe ahistab oma, oma vastaskandidaat et eh, režiimi oponente vahistatakse, sellist olukorda ei saa enam kannatada. veelgi enam, Mugabe kavatseb demokraatliku põhiseaduse läbi vaadata. sellega ei saa enam läbipaistvaid valimisi garanteerida. riigi majandusolukorda mõjutab see ka. president toetab kaevandussektori Äh, natsionaliseerimist, see on Zimbabwe üks äh, põhilisi majandussektoreid, seetõttu peaks kaaluma äh, sellepärast, et just sellesse sektori tehtud välismaised investeeringud on aidanud siiani stabiliseerida riiki. härra Repo, suur tänu. see on PF partei ei ole täitnud võimu jagamise kokkulepet, samuti ei ole aidatud kaasa Zimbabwe demokratiseerumisprotsessile, külvatakse hirmu, piinatakse inimesi, ahistatakse, kiusatakse taga. praegune poliitiline olukord ei aita kaasa asjade demokraatlikule arengule inimesi piinatakse nende poliitiliste seisukohtade pärast, see puudutab ka näiteks ajakirjanikke. me peame Zimbabwe arengut toetama. ülemkogu on otsustanud, et äh, need meet-, piirangud, mis Zimbabwe valitsuse kohta kohta on kehtestatud, eh, need peavad jääma kehtima ja eh, kehtivad senikaua, kuni mingid muutused Zimbabwe's aset leiavad. aga need piirangud peavad puudutama ainult korrumpeerunud valitsuse liikmeid, mitte rahvast ohustama jah, te soovisite sõna. jah, suur tänu, härra president. juba äh, lapsepõlves oli mul Rodeesiaga, tollase Rodeesiaga suhteid, kuna minu peres ähm, olid ka äh, liikmeid, kes seal kohapeal äh, katoliklike missionäridena töötasid ja nad, äh, see, mida nad kirjutasid, oli, et nad ei näe koha peal, et inimesed kannataksid nälga ja, ja elu koha peal on väga hea, kuid seejärel tuli valitsus, tuli valitsusse Mugabe režiim ja ta suutis kogu äh, riigi olukorra pea peale pöörata mul on väga hea meel, et päevakorda on võetud see teema, sellepärast et see on täiesti kohutav, et selline diktaator nagu Mugabe juba nii aastakümneid saab oma rahvast äh, terroriseerida. ja niikaua, kui Lõuna-Aafrika äh, sellele diktaatorile kohta kätte ei näita, ähm, see riik ka ei demokratiseeru. suur tänu, härra Tess! ja nüüd ma paluksin, et äh, komisjoni asepresident härra Šefčovič sõna võtaks position of the commission. Thank you. Thank you very much, Mr. President. suur tänu, härra president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed. Te kõik olete nõus, et äh, Zimbabwe ja inimõiguste rikkumine on olnud liiga tihti meie äh, päevakorras ja liiga kaua juba. me näeme, millised on olnud poliitilised repressioonid ja vägivald Zimbabwes vaid mõned nädalad, kuud tagasi kordusid samasugused sündmused ja seetõttu meie kinnitasime kaheksandat korda veebruarikuus sanktsioonide kehtima jäämist äh, Mugabe režiimile. valitsuste, valitsuse parteide vaheline leping oli äärmiselt oluline, sellepärast et see pidi viima äh, selle riigi demokraatlikule tööle ja meie leiame, et see leping tuleks üle vaadata, et jõudaks konkreetsete arenguteni koha peal. me oleme väga mures ähm, viimaste kuude äh, arengute pärast Zimbabwes. Euroopa äh, Liit äh, avaldab muret ka nende poliitiliste arengute pärast, mis suubuvad vägivalda ja rep-, ja repressioonidesse. samuti me oleme näinud äh, Lõuna-Aafrika Arenguühenduse äh, kommunikeed kolmekümne esimesel märtsil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mis kutsub äh, Mugabet üles viivitamatult valimisi korraldama oluline on see, et valimised korraldatakse ähm, Lõuna-Aafrika Arenguühenduse standarditele, eeskirjadele vastavalt ja oluline on ka see, et äh, ähm, me saaksime saata vaatlejad sinna koha peale. see on ka üheks äh, ähm, lahenduseks, kuidas äh, vältida, et Mugabe Zimbabwe't veelgi rohkem äh, rüüstaks. niisiis, Lõuna-Aafrika Arenguühenduse tegevus koha peal on äärmiselt oluline. nüüd, mis puudutab äh, meie saatkonda Harares, ähm, siis ähm, me ei tohiks ka seda küsimust ähm, ohtu seada. Euroopa Liit jääb üheks suurimaks arenguabi osutajaks Zimbabwe rahvale. me soovime äh, selgelt väljendada, et me oleme režiimi suhtes väga ranged, kuid me soovime abistada rahvast. ja meie abi on seni olnud umbes kolmsada kuuskümmend viis äh, miljonit eurot ning seetõttu me oleme suurimaks doonoriks arenguabi osutamise osas samuti me teeme koostööd äh, äh, vabaühendustega ja me soovime toetada äh, konstitutsiooni demokraatlikku protsessi, samuti me toetame inimõiguste kaitset ja me loodame, et meie äh, tegevused äh, viivad vabade valimisteni Zimbabweni ja see lõpetab ka selle väga keerulise olukorra seal riigis. suur tänu, härra volinik. lugupeetud kolleegid, meie arutelu Zimbabwe äh, osas on lõppenud ja nüüd me läheme edasi hääletamise juurde ja kõigepealt Ai Weiwei resolutsiooni osas me oleme, me oleme saanud üheksa resolu-, kuus resolutsiooni ettepanekut. me alustame resolutsiooni ühisettepanekust, muudatused